teie ees on päevakord ja me nüüd äh, käime läbi kõik päevad ühekaupa. Teil on sõna protseduuriliseks küsimuseks. härra esimees, äh, härra president, äh, väike infopunkt. jah, suurepärane, te õnnitlete meid siia jõudmise eest, see oli küll keeruline, aga tegemist on ju meie tööga, nii et selles ei ole midagi erilist. aga järgmiseks korraks lihtsalt ettepaneku muuta see ülesanne tunduvalt kergemaks, andes meile äh, ka kiiresti informatsiooni, et te vastate meie kirjadele ja et meid informeeritaks ka meile äh, kättesaadavatest variantidest, sest et vastasel juhul oleksid siia jõudnud ka ehk osad inimesed, kes, keda täna siin ei ole. pean tunnistama, et ma ei ole päris kindel, kas sain teie märkusest aru teie reaktsioon oli äärmiselt positiivne, nii et ma ei saa, ei ole päris kindel, kas ma mõistsin, mida te ütlesite, aga jätame praegu selle ja jätkame päevakorraga. härra president, tahaksin äh, just olla nõus selle härraga siin kes enne sõna võttis, me teame, mis on äh, kü-, küsimus selle lennureisiga, jah, tõesti, me ei ole rumalad, aga miks me ootasime kuni täna õhtuni selleks, et otsust teha? Äh, kõik oleme siia jõudnud, siin kojas on päris palju inimesi, seal on, siin on päris palju personali, miljonid äh, naerad läks see maksma maksumaksjale, et me kõik siia jõuaksime, te olete otsustanud lihtsalt asi ära jätta, see on täiesti häbiväärne, mida te olete teinud me peaksime olema parlament, te olete nüüd meie poole pöördunud öelnud, et me ei hakka hääletama, me kõik asju arutame ja nii edasi, aga tegelikult sellel ei ole ju sisu, kui me hakkame asju hääletama, siis öeldakse meile, et ei. ma arvan, et Ühendkuningriigi maksumaksja on äh, siin täiesti häiritud sellest, meil on erinevaid probleeme, Ühendkuningriigis äh, valimised on lähenemas, transport on halb, äh, me raiskame siin raha, ma arvan, et on viimane aeg sees kõik siin sulgeda, aitäh no,. suur tänu suur tänu teie märkuste eest. võtan kõiki selliseid märkusi väga tõsiselt, kuid kõik fraktsioonid leppisid kokku nendes muudatustes, mida ma kavatsen teile nüüd esitada. ja seega ma paluksingi teil nüüd, et me pöörduksime tagasi päevakorra juurde. proua, teil on sõna. suur tänu, esime-, härra president, ma arvan, et see on mõistlik otsus hääletuse edas, hääletuse edasi lükata. Äh, tähtis küsimus on kvoorum, kuid äh, ei, teisalt ei ole tagatud geograafiline tasakaal, ma arvan, et päevakord on niivõrd äh, lühike, nii et me lõpetame kakskümmend neli tundi varem me ei peaks lõpetama mitte kolmapäeva õhtul, vaid äh, kell kaksteist päeval, sellepärast et, et oleks võimalik samal päeval tagasi sõita koju. lugupeetud daamid ja härrad, ma annan teile sõna siis, kui me oleme päevakorra läbi vaadanud, kõigepealt esmaspäev. Teil on, teie ees on päevakord, selle kohta on tehtud ettepanek räägime nüüd esmaspäevasest päevakorrast, siin ei ole muudatusi. kas me saame edasi minna tööga? Läheme palun istungi päevakorra juurde. härra Tänok, kui me lükkame kuuendale maile hääletused, siis on Brit-, Suurbritannia valimised, paljud äh, Briti saadikud äh, ei ole sel päeval kohal, mis samuti moonutab lõpptulemust. kas hääletus võiks toimuda kolmapäeval, viiendal mail, mitte neljapäeval, kuuendal, palun eh,? Proszę Państwa, ja mam teraz do Państwa propozycję Is.... daamid ja härrad, mul on siin ettepanek ja me räägime päevakorrast. pärast päevakorda võime uuesti tagasi tulla teie muude küsimuste juurde. mis puudutab viiendat ja kuuendat maid, siis me otsustame selle üle hiljem. me ei pea seda otsustama praegu. ainult üks asi, hääletused toimuvad viiendal ja kuuendal mail ja muud otsused langetatakse hiljem. kolleegid, me alustame nüüd päevakorraga ja ma ei soovi enam kuulda protseduurilisi küsimusi. esmaspäev, esmaspäevane päevakord, siin muudatusi ei ole. kordan veel kord, muudatusi esmaspäevases päevakorras ei ole, teisipäeval. istung algab kell ühe.